la Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Kolleegid, jätkame osaistungjärguga. eilse istungjärgu nagu protokoll on avaldatud, kui teile kommentaar, teil kommentaare selle kohta ei ole, siis loetakse see vastuvõetuks. järgmine päevakorrapunkt, ühine arutelu pangandusliidu kohta ning ühtse järelevalvemehhanismi kohta. tegemist on Tysoni ja Kiigoldi raportitega kõigepealt seega neljaks minutiks saab sõna proua Tyson voorzitter mijnheer de commissaris collega's ainult siis kui me suudame tagada turvalise rände ja vastuvõtmise euroopa liitu on meil võimalik tagada ka julgeolek.